We start the meeting. Uh, we... alustagem koosolekuga, läheme kohe päevakorrapunkti number üheksa juurde, kus me räägime Euroopa majanduse poolaastast, majanduspoliitika koordineerimisest, kahe tuhande seitsmeteistkümnenda aasta majanduskasvu analüüsi, tööhõive ja sotsiaalaspektidest ja ma annangi kohe sõna raportöörile, kelleks on proua Toom, palun. So yes, please. palun Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu vou, vou optar por falar em português. Vabandust, proua esimees, ütleb proua Ribeiro, kes võtab sõna. tõesti, ma ei usu, et oleks mõtet praegusel hetkel seda koosolekut pidada Teie olete esimees, siin on mõned kolleegid, kes tõesti pidasid vaevaks kohale tulla, meil on kohal olemas raportöör ja variraportöörid, aga teisi ei ole. kuidas see töö peaks niimoodi toimuma siin? me oleks võinud täpselt samamoodi ka kohvikus kokku saada, et me hakkame nüüd jällegi oma esialgseid seisukohti selgitama, aga selleks ei pea me siia kokku tulema et selle koosoleku mõte peaks ju olema si-, ikkagi selline, et kõik tulevad kokku ja räägivad sellest, ei ole ju mõtet koosolekut pidada, kui keegi kohale ei tule. nii et teie esimees võite muidugi otsustada, et me jätkame, aga mina teeksin ettepaneku, et äh, ei ole mõtet seda lihtsalt kohustuse pärast siin maha pidada. kas on veel kommentaare selle ettepaneku kohta äh,? proua Toom, ma eeldan Thank you. As we are here. aitäh. me oleme juba kohal, ma siiski räägiksin paari sõnaga majanduse poolaastast. sellel aastal, kuueteistkümnendal novembril see pakett avaldati ja selle raportiga tahame me anda tööhõive ja sotsiaalaspektide kohta siis oma arvamuse me oleme viimasel ajal kuulnud äh, häid uudiseid, me võime tõesti uskuda, et Euroopa majandus hakkab kasvama, aga ja see tähendab seda, et töökohti on äh, juurde loodud viimase kolme aasta jooksul kaheksa miljonit, kaheksa koma kuue protsendini on langenud töötuse määr ja kahekümnest kuni seitsmekümne nelja aastani seitsekümmend üks koma üks protsenti on tööhõive ja see olukord on palju parem kui kahe tuhande kaheksandal aastal, eh, kus see oli madalam, eh, seitsekümmend koma kolm protsenti. kui me tahame seitsekümmend viis protsenti saavutada aastaks kaks tuhat kakskümmend, siis vaadates neid numbreid, ma olen pessimistlik küll, aga kes teab, võib-olla saavutame ma olen siin päris mitut erinevat küsimust vaadanud, mis on tähtsad. kõigepealt tuleb noortegarantii rakendamisega jätkata, teiseks tuleb välja töötada meetmed pikaajalistele töötutele, kolmandaks öö, äh, öö, oskused ja kvalifikatsioon peaks olema kooskõlas tööturu öö, äh, vajadustega, samamoodi koolitus, äh, ma vabandan, ütleb kõneleja ja lülitab oma telefoni välja. peale selle tuleb kvalifikatsioone vastastikku tunnistada. investeeringute roll on väga tähtis, eriti just digitaalsetesse oskustesse. siis äh, tööinspektsioonid. meil küll ei ole neid, aga Äh, nemad peavad äh, saama õiguse kontrollida ja välja töötada meetmeid selleks, et äh, ka varimajanduses töötavad inimesed saaksid ametlikult tööle. peale selle peaksid olema meil maksusoodustused ja muud soodustused selleks, et töökohti luua ja maksusoodustega on võimalik tegelikult ka võimalik sissetulekut suurendada. kuuendaks, meil on vaja aktiivseid tööturupoliitikuid ja seda tuleb teha koostöös sotsiaalpartneritega oma raportis ma toon välja, et on väga palju inimesi, kes elavad vaesusriski ja sotsiaalse tõrjutuse riskis. kahe tuhande viieteistkümnendal aastal umbes sada üheksakümmend miljonit olid vaesusriskis ja sotsiaalse tõrjutuse riski all ja samal ajal, aga kui neil oleks kõrge kvalifikatsioon, siis meil oleks võimalik ka majandust toetada töökohtade loomine on ka väga tähtsaks meetmeks äh, võitlemaks vaesuse vastu ja siin me peaksime panustama väikestele ja mikroettevõtetele, arvestades ka sellega, et Euroopa elanikkond vananeb, tuleb hoolitseda selle eest, et sotsiaalsüsteemid on jätlikud ja meil on vaja ka strateegiaid selleks, et üha rohkem vanemaid inimesi jääksid aktiivselt tööturule ja ühiskonna osaks. Euroopa fondidega on meil võimalik lihtsustada juurdepääsu rahastamisel ja suurendada investeeringuid ja seega täpselt samamoodi toetada ka ettevõtlust ja peale selle peaksime ka tõuke investeerimisfonde rohkem ära kasutama selleks, et ka äh, ja lähtuma ka riikide põhistest soovitustest äh, ja vaesusevastases võitluses on liikmesriikidel vaja teatud miinimumsotsiaalstandardid paika panna ja me loodame, et teised äh, saadikud toetavad mind nendes ettepanekutes. suur tänu teile tähelepanu eest ja ootan põnevusega teie kommentaare ning väga tore oleks ka arutelu pidada. Thank you, just a comment to um... aitäh, kommentaar lihtsalt proua Ribeirole ja tema ettepanekule. meil on alati see probleem tegelikult kõikides komisjonides neljapäeva pärastlõunal. me oleme kõik väsinud ja ootame juba jõule ning üritame kuidagi veel paar päeva üle elada, selleks et me saaksime kõik need hääletused Strasbourgis maha pidada ma ei ole kindel. ja, jah, on täiesti selge, et see ei ole nüüd hea, mida me siin teeme, aga meil ei ole siin mingit mänguruumi uh, no me võime ju öelda, et noh, üritame hiljem seda uh, uh, kohtumist pidada, aga samal ajal meie päevakord on väga täis ja tõesti, see on väga problemaatiline, ka näiteks ruumide leidmine on väga problemaatiline. proua Toom juba alustas arutelu ja ma teen ettepaneku, et jätkame sellega ja me tõesti siis loodame, et väga paljud inimesed istuvad arvutite taga ja jälgivad seda koosolekut, nad ei ole küll siin kohal, aga teiste kanalite kaudu vast nad ikkagi jälgivad, mida me siin teeme ning nüüd jah, ütlesin seda lihtsalt selleks, et teile vastata ja nüüd annan äh, sõna teile, et te saaksite seda raportit kommenteerida. aitäh, proua esimees, jah, teil on õigus niimoodi otsustada. nii et mina nüüd täidan oma kohust äh, selleks, et äh, näidata üles oma austust kolleegide ja raportööri Yana Toomi vastu tegemist on siis nüüd esimese eelnõu versiooniga, tegemist on esimeste kommentaaridega. aitäh Yana Toomile tehtud töö eest, aga nagu öeldud, oleme alles arutelude alguses. meil on siin väga huvitavad arutelud, me räägime Euroopast ja sellest, et mida me tahame äh, ära teha Euroopas sotsiaalküsimustes ja tööhõive osas tegemist ei ole mingi väikese küsimusega, tegemist on tähtsa küsimusega. mul on siin ka kommentaar selle raporti kohta. muidugi hiljem teen nende märkuste kohta siis ka muudatusettepanekud vastavalt, aga tõesti, me peame kuidagi tagama selle Euroopa majanduspoolaasta legitiimsuse, me ei saa lubada tekkida sellisele olukorrale, nagu meil oli selle aasta alguses, kus Portugal ja Hispaania Äh, olid segatud mingisse sanktsioonide pealepanemisse, mitte keegi ei saanud nende sanktsioonide mõttest aru ja oli väga suur oht, et äh, see protsess võib mõlemat riiki kahjustada. me peame hoolitsema selle eest, et Euroopa majandus poolaastal oleks ka legitiimsus. tõesti, majandusest, äh, majanduslangusest väljatulek on olnud äh, raske ja me tõesti peame vaatama, mis on Euroopa Liidu jaoks kõige tähtsamad eesmärgid, selleks on majanduskasv ja töökohad. rahvapartei jaoks on investeeringud tähtsad, teiseks korrapoliitilised reformid, mis oleksid ka kestliku loomuga ja kolmandaks fiskaalpoliitika, mis oleks ka vastutusrikas. meie eesmärgiks on hoolitseda selle eest, et äh, Euroopa sotsiaalmudel oleks kõrge kvaliteediga ja käs-, kestlik. kui me seda ei tee, siis me tegelikult seame Euroopa sotsiaalmudeli tuleviku ohu alla ja tegelikult juba varsti võime me olla suurte probleemide ees, kui me seda juba praegu ei ole. nii et äh, tõesti, majanduslangusest väljatulek on tähtis ning väga tähtis on siin ka sotsiaalmajanduse roll. kaks miljonit ettevõtet, kus töötab neliteist miljonit äh, töövõtjates. Äh, sotsiaalmajanduses on väga palju töövõtjaid ja, ja need ettevõtted mängivad väga tähtsat rolli ka sotsiaalse Euroopa elluviimisel, kuid me peame mõtlema ka selle peale, kuidas hoolitseda selle eest, et ettevõtetel on võimalus oma tootlikkust suurendada ja kui me räägime tootlikkusest, siis me mõtleme tihti ainult selle peale, et tootlikkus tähendab töötunde. aga me unustame ära selle, et tootlikkus tähendab seda, et sa oled tõhus. ning mida tõhusamalt ressursse kasutatakse, seda Äh, paremini saame me ka inimressursse kasutada, nii et me tõesti peame inimressurssi kasutama ka ettevõtete tõhususe parandamiseks. kuidas me saame seda teha? me saame seda teha ennetavalt. Äh, kulutades eelkõige just äh, koolitusele ja haridusele. Need on küsimused, kus tuleb kaasata sotsiaalpartnerid, haridust andvad asutused, ametiühingud ja ka erasektor siis ärgem unustagem, et erasektori tööhõive ametid teevad ka koostööd. ja väga tähtis on see, et tööandjad leiaksid need inimesed, kellel on oskused, mida just sellel ettevõttel on vaja. ja vastavalt OECD uuringutele kakskümmend viis protsenti noortest on oskustega äh, millega ei ole tööturul mitte midagi pihta hakata. ei tähenda seda, et ühed oskused oleksid paremad kui teised, kuid töötajate oskused ei vasta tööandjate vajadustele. ja, ja seda siis neljandiku Euroopa töötajate puhul. meie üheks eesmärgiks peaks olema tööhõive suurendamine. me kõik oleme õigel kursil ja vaadates nüüd äh, teise poolaasta tulemusi, siis tööhõivemäär paraneb ja me tõesti näeme juba esimesi lootuskiiri ja võib-olla me tõesti oleme ka võimelised kahe tuhande kahekümnenda aasta eesmärgid saavutama, kuid me peaksime olema väga ettevaatlikud just nende tingimuste pärast, mida ma just äsja mainisin. meil peaks olema selline laiapõhjaline visioon, me peame suurt tähelepanu pöörama äh, sellistele piirkondadele, kus olukord ei ole nii hea, eriti just äärealadele, äh, madalamalt arenenud piirkondadele ning kogu Rahvapartei fraktsioonist tuntakse, et kurss, et me peame siin saavutama tasakaalu majanduslike ja sotsiaalküsimuste vahel. me ei tohiks unustada seda, et äh, majandus peaks teenima inimesi ning äh, meie majanduspoolaasta juhised, äh, räägin nüüd Rahvapartei nimel, peaksid olema sellised, et me saaksime Euroopa sotsiaalsele dünaamikale Äh, positiivse hoo sisse anda. ehk et kui meil õnnestub tasakaal saavutada, siis meil õnnestub ka läbirääkimised edukalt lõpetada, aitäh! Uh, thank you! aitäh! Maria Arena on variraportöör sotsiaaldemokraatide hulgast, kas teie, härra Pirinski, asendate teda? Please <laughs> take the floor. palun. Thank you, madam chair <clears throat> uh,. Madam chair, you mentioned. suur tänu. oma sõnavõtu alguses te mainisite, et äh, tegemist on esimese sammuga äh, raporti projekti läbivaatamisel. kas te pidasite silmas, et äh, räägime ka muudatusettepanekutest, korraldame teise arutelu, kus räägitakse juba lauale toodud muudatusettepanekutest, sest on selge ju, et täna siin ei saa põhjalikku arutelu pidada, meid ei ole siin nii palju, kuigi mõnigi meist on siin, mõni meist, kes austab raportööri tööd ja arvestas seda, et ta tuleb täna tutvustama raportit, aga on ju selge, et see teema, iga-aastane majanduskasvu analüüs ja selle tööturuga seotud aspektid Need on äh, meie komisjoni jaoks keskse tähtsusega. seega oleks ju vajalik, et me siin komisjonis võtame ette tõsise ja põhjaliku arutelu, kus me neid teem-, teemasid, mis siin raportis on esile tõstetud, käsitleme. mis puudutab nüüd raportit ennast, siis äh, see annab põhjaliku ülevaate sellest teemast äh, meie komisjoni, mis meie komisjoni pädevuses on ning käsitleb äh, olulisemaid teemasid. teeksin ettepaneku, et äh, ju-, juhiksin tähelepanu sellele, et võib-olla on raport ühe tooni võrra liiga positiivne, nimelt mis puudutab töötuse äh, määra vähenemist ning neid meetmeid, mis selles osas on võetud. muidugi ma ei taha öelda, et neid edumärke tuleks eirata, aga igal juhul peaksime põhjalikumalt ja äh, analüüsima, mis tegelikult toimub nende numbrite taga. olgugi, et need äh, andmed tunduvad esmapilgul positiivsed näiteks mis puudutab äh, töötust, siis mitmel juhul me näeme, et äh, registreeritud töötute arvu vähendamine on seotud mitmesuguste äh, erinevate varifiiade tekkega, mis võib-olla ei ole seadusandluse poolt kõige mõistlikum järeldus kuid äh, kui me äh, keskendume lihtsalt sellele, et üldine töötuse määr on langenud, siis sellest minu meelest ei piisa. me peame arvesse võtma ka teisi aspekte äh, ja vaatama suuremat pilti. võib-olla tuleks tõstatada ka see küsimus, et me, kui me räägime majanduse taastumisest, siis määr on väga väikene ega ole tööturgu muru-, mu-, mõjutanud äh, piisavalt suurel määral. Äh, me peaksime keskenduma töökohtade loomisele ja kvalitatiivselt seda pilti hakkama muutma. toetan raporti seda osa kahel käel, mis kutsub üles äh, vist lõikes kaheksa Äh, seda tööd edasi tegema liikmesriikides, äh, ka siis tööinspektsioonide või muude asutuste abil. olen äh, koostanud ka muudatuse ettepaneku, mis viib seda teemat veel kaugemale. nimelt tuleb luua ka platvorm, millega deklareerimata tööprobleemiga põhjalikumalt tegeleda Äh, selle tegevusega on juba alustatud, on vastu võetud üsna ambitsioonikas töökava, oleme korraldanud seminari, kus vaadeldakse erinevaid äh, aspekte ning äh, võib-olla peaks ka sellele siin raportis viitama. lisaks sellele tundub mulle, et komisjon on äh, selle platvormiga väga aktiivselt tööd teinud ja ka sellele võiksin tekstis viidata, kuna see mõjuks äh, komisjonile ehk veel julgustavamalt ja nad jätkaksid äh, selle tööga. ma ei taha nüüd äh, pikkade sõnavõttedega esineda, aga tahaksin ära öelda, oma seisukohad selles osas, et kindlasti tuleb pidada põhjalikum arutelu, sest see raport käsitleb asju, mis vajavad erilist tähelepanu. mitmed riigid eh, osalevad eh, programmides, eh, mis aitavad neil äh, Ähm, raskustest välja tulla või aitavad raskustes äh, olevaid inimesi läbi tööhõiveprogrammide ning need riigid on nüüd silmitsi äh, meetmetega, nagu proua Ribeiro ütles, äh, mis ei ole adekvaatsed, arvestades neid väljakutseid, millega nad tegelema peavad. tundub, et Euroopa Liit ei kuula tegelikke probleeme, tegelikke väljakutseid, ei tegele nendega nendes riikides. sellest aspektist tundub ka viide Euroopa strateegiliste eh, investeeringute fondile eh, huvitav, kus eh, kutsutakse üles tihedamale sidususele Euroopa Liiduga tundub, et andmed tegelikult sellist riidet ei toeta. lõikes kaksteist näiteks on äh, toodud, et äh, strateegiliste investeeringute fond parandab sotsiaalset ja majanduslikku lähenemist liikmesriikides, aga tegelikult tundub, et töötatakse hoopis vastupidises suunas, kuna enamik investeeringuid tehakse nendesse riikidesse, äh, kus majandus kasvab kiiremini ning äh, praktiliselt sellistesse riikidesse, mis tegelikult selliseid investeeringuid äh, vajaksid, ei tehta. kuuskümmend protsenti äh, investeeringutest lähevad kasvavatesse majandu-, kasvamajandusega riikidesse ning see näitab, et tegelikult on veel suuri väljakutseid ka seoses Junckeri plaan, Junckeri kava edasiarendusega ja need olid mõned äh, põhilisemad punktid, millele tahtsin teie tähelepanu juhtida, aga igal juhul juhtida ka rõhutan, et meil on vaja pidada põhjalikum arutelu, aitäh. Before I, I hand over enne kui annan sõna proua Krebesiusele, tahtsin veel öelda, et mina olen täiesti samal arvamusel kui teie, härra Pirinski probleeme see küll lõplikult ei lahenda. tahtsin teid teavitada aga sellest, et järgmine nädal on meie viimane Strasbourgi täiskogu nädal ja meil on äh, Econi ja, Econiga koos äh, iga-aastase majanduskasvu analüüsi teemal ka koosolek ja seal me analüüsime seda raportit kaheteistkümnendal detsembril äh, kaheteistkümnenda detsembri õhtul see koosolek Strasbourgis toimub muidugi see ei asenda äh, tänast arutelu, aga see on teine võimalus põhjalikuma arutelu pidamiseks. Äh, loodan, et sel õhtul fraktsioonide jõulupidusid ei toimu, et see osalusprotsent oleks võib-olla siis suurem vahel on keeruline piisavalt inimesi just nendel põhjustel koosolekutele meelitada. aga palun, sõna on nüüd teil. aitäh, proua esimees, kuna kõik on nüüd seda küsimust kommenteerinud, siis tahan ka mina seda teha. see ei ole ju esimehe vastutada, kas siin tuleb elav arutelu või mitte. kõik sõltub meist, rahvasaadikutest, kas me tuleme siia kohale ja osa võtame. nii et tõesti, tegemist on tähtsa küsimusega. äkki peaks kolleegidele ütlema, et tegelikult tasub ikka neljapäeva pärastlõunal ka komisjoni koosolekule tulla. nüüd raporti kohta. kõigepealt suur tänu raportöörile tehtud töö eest ma arvan, et raport on tasakaalus ja tasakaalukam ja objektiivsem kui eelmiste aastate raportid. mul on väga hea meel, et siin ka lähemuspõhimõte on välja toodud täpselt samamoodi nagu ka see, et on keskendatud liikmesriikide vastutusele jah, siin räägitakse, et praegusel hetkel majandus on vaikselt pöördunud tõusuteele ja et tööturgudel olukord pareneb. Äh, see on rõõmustav, aga see ei tähenda, et kõik oleks tehtud, meil on ikka veel piirkondi, kus kõik on väga halvasti ja nõrgemates piirkondades majanduse käimalükkamine kahjuks tihti ei õnnestu. näiteks Itaalias praegu on Itaalia tulevik poliitilises mõttes täiesti äh, tundmatu, me teame, et riigil on suured probleemid lahendada ning me ei saa eh, Euroopa Keskpangale jätta nende probleemide lahendamist täna Mario Draghi arvatavasti teatab, et ta oma kokkuostuprogrammi pikendab ja see kokkuostuprogramm eh, avaldab survet intressidele, me saame küll rohkem aega, aga see kahjustab meie ühisraha. selline lähenemine tuleb kohe lõpetada ja samal ajal tuleb endale selgeks teha, et suur osa Lõuna-Euroopast intressimäära tõusmisega hakkama ei saaks. põhimõtteliselt komisjoni mõte on hea investeeringud, korrapoliitilised reformid ja vastutusrikas fiskaalpoliitika, arvestades neid võlgu eh, teatud liikmesriikides ja ka seda, et ei soovita reforme läbi viia, nagu näiteks Prantsusmaal ja Itaalias, nendest eh, lahendutest ei piisa. on tõesti viimane aeg euroala laiali saata, riiklikku vastutust tugevdada ja Lõuna-Euroopa riike, riikide koormust tuleks vähendada eh, deflatsiooni kaudu peale selle on meil vaja arvestada ka demokraat-, demo-, demograafiliste muudatustega, see tähendab seda, et meie probleemid muutuvad veelgi suuremaks. veel kord suur tänu Yana Toomile tehtud töö eest, suur tänu selle raporti eelnõu eest ja ootan põnevusega juba järgnevat koostööd, aitäh! Thank you uh,, the suur tänu! kuue esindajat siin ei ole. Jean Lambert juhatab teist koosolekut, keda ei ole, seega proua Agea, sõna on teil. Laura Agea. Laura Agea, palun. Grazie Presidente eh,, io mi sento un attimo di. suur tänu peaksin vist äh, kinnitama oma kolleegile proua Trebesiole, et Itaalias tõesti jah, ei lähe väga hästi, kuid äh, paari päeva eest nägime äh, referendumi tulemusel, et Itaalial läheb tegelikult paremini, kui võiks arvata. ma arvan, et me oleme näidanud, oleme suveräänsust väärt ja ütlesime äh, purustava ei konstitutsioonide refo-, põhiseaduse reformile, mida Euroopa Liidu poolt meile peale surutakse. võib-olla õnnestub meil nüüd liikuda stabiilsema valitsuse poole, seda me igal juhul püüame teha ja tahtsin seda teile ka kinnitada. tänan proua Toomi selle eh, raporti esimese tutvustuse eest, aga kui ma seda loen, siis eh, tekib mul üks küsimus. nimelt, kas me elame teiega isegi samal mandril? mina ei näe, et Euroopa majandus oleks taastumas, et me oleksime õigel kursil Euroopas. minu jaoks ei ole, mina ei näe Euroopat, kus luuakse miljon uus töökohta ja mina ei, ei usu, et meil õnnestuks kahe tuhande kahekümnenda aasta eesmärgid saavutada. et tööhõive määr oleks seitsmekümne viie protsendi peal, see ei ole lihtsalt see Euroopa, mida mina näen väidetavalt peaks, peaksid Euroopa instrumendid Euroopa taaskäivitama Euroopa majanduse taaskäivitama mitmete programmide abil, aga mina tahaksin näha tõelist mõjuhinnangut, mis viiks tõeliste tulemusteni ja näiteks, mida need instrumendid tegelikult on saavutanud. raport äh, on väga optimistlik aga me näeme, et äh, siin viidatakse töötusele üsna tagasihoidlikult, võib-olla selles aspektis olete te jäänud äh, natukene liiga tagasihoidlikuks, kindlasti tuleb ju silmas pidada seda, et et äh, optimism kaob, kui me tööstuse, töötusest räägime, muidugi ma tahaks, et Euroopa pakuks meile lootust ja optimismi, aga kahjuks selline pilt praegu ei avane sada kakskümmend kaks miljonit inimest Euroopas, üks neljast inimesest elab alla vaesuspiiri. Need inimesed on lihtsalt unustatud selles dokumendis, mulle tundub. seega kahjuks äh, ei saa me statistikat mugandada seni, kuni see meile sobib. ja ma ei tea, kas me saame endale õla üle patsustada, patsutada, et meil on õnnestunud äh, mõne protsendi võrra töötust parandada olukord Euroopas on kriitiline ja jääb kriitiliseks seni, kuni Brüsselist tulevad sellised ideed ja suunised, mis on iseenesele vastukäivad. meil on siin uued äh, piirangud liikmesriikidele need on tegelikult takistuseks äh, sel-, liikmesriikidele selleks, et nad saaksid tööhõive määra parandada ja majandust turgutada liikmesriigid peaksid rohkem tähelepanu pöörama tööhõivele ning just e-, need eelarvepiirangud, mis tulevad äh, Euroopa Liidu poolt, äh, takistavad seda ülemäärased maksumäärad äh, tekitavad tõsiseid probleeme inimestele, ettevõtetele Euroopa Liit peaks äh, looma uusi instrumente, mis aitaksid äh, VKE-del äh, rahastusele juurde pääseda. jah, selle, öeldakse, et sellega tegeletakse, aga samas me näeme, kuidas tegeletakse maksumääradega, maksude kogumisega ja need ju mõjutavad neid samu VKE-sid. see suhtumine majandusse tundub skisofreeniline kui eeldatakse, et majanduskasv ja ma-, maksude kogumine käivad justkui käsikäes, kui me tahame olla, tahame taga ajada fiskaalvastutust, siis äh, me ei näe tulevikus, et sada kakskümmend kaks miljonit inimest elab allapoole vaesuspiiri, vaid see number aina kasvab, aitäh! Thank you, I will give the floor to suur tänu, järgmisena saab sõna proua Pisotta, palun! Io di questo progetto di relazione condivido solo suur tänu! ainus asi, millega ma selle ra-, raporti projektis nõus olen, on see, et tuntakse muret vaesus, vaesuse leviku üle Euroopas. siin korratakse mitmeid kasutuid lahendusi ja neid korratakse ka Euroopa Parlamendis üldiselt meil on Itaalias väga palju ebaseaduslikku rännet, pagulasi ja me viskame tuulde lihtsalt eh, miljoneid eurosid, kui me rändeküsimust eh, püüame hallata ja teeme seda valesti, me loobime lihtsalt raha Kreeka poole. aastal kaks tuhat viisteist oli sada üheksakümmend, sada sada üheksakümmend miljonit eh, inimest vaesuses, majanduslikes raskustes eh, vastavalt Eurostatile. ja kui olukord on selline, siis eh, miks me koostame ei tea mitmenda raporti, mis olukorda positiivses valguses näitab? me oleme juba lugenud selliseid raporteid Euro, Europarlament, Euroopa Parlamendi resolutsioone, komisjoni teatisi jah, need kõik on juba koostatud, aga me ei ole läinud piisavalt kaugele, me ei ole küllalt julged, et probleemiga tegelikult tegeleda. meil jääb puudu julgusest, me ei julge isegi välja öelda seda, milles tegelikult probleem seisneb euro on ju tegelikult see meie ühisraha, mis inimesi vaesemaks muudab, ma olen siin parlamendis olnud juba aastast kaks tuhat seitse ja euro üle ei ole siin kordagi tõsist debatti peetud, miks me ei võiks äh, võtta kas või tunni ja arutada, kas äh, see raha toimib või mitte. võib-olla teie küll naerate, aga miljonid itaallased praegu ei naera, sest nende majanduslik olukord on kohutav pärast pühapäeva võib-olla mõned neist naeravad äh, rohkem, sest ei jäi peale, Rensist õnnestus lahti saada äh, ja just sellisele Euroopale öeldi üks suur ei ja kui me edaspidi samuti seda probleemi, probleem, probleemi alahindame, siis see probleem aina süveneb. naeruks ei ole siin küll mingit põhjust. me peaksime selle probleemi lahendamise tõsiselt ette võtma ja küsima endalt, kas euro toimib, kas me saame seda muuta kuidagi, mida me teha saame? võib-olla on teil siiski õigus, jah, võib-olla see toimib, aga minule tundub siiski, et see ei toimi küsiksin äh, raportöörilt ja teistelt kolleegidelt, et me peaksime seda küsimust kaaluma. võib-olla võtaksime, leiaksime tunni, et äh, selle üle Euroopa Parlamendis arutada. tunde me kulutame ju mõttetute teemade lahkamisele, aga miks me ei võiks võtta tundi ja arutada, mis on viimastel aastatel toimunud, mis on pärast euro kasutuselevõttu juhtunud, kas olukord on parem, kas Euroopa kodanikel, elanikel läheb paremini või mitte? aitäh! Äh, just aitäh, kas äh, ka komisjonist äh, keegi sooviks äh, midagi öelda selle kohta? proua Tooma. Yes, thank you okay.. So yes, the commission uh.... aitäh, ütleb komisjoni esindaja. me oleme seda arutelu jätkunud, jälginud täna suure huviga, võtame teie märkused teadmiseks uh, järgmisel esmaspäeval komisjonide ähm, ühisistungil osaleb ka volinik Tyson ja tema siis äh, saab ka komisjoni seisukohta seal avaldada, nii et täna me seda teemat omalt poolt ei kommenteeri, aitäh. okei okay,, thank you um.... aitäh. palun, proua Toom. aitäh, püüan teha lühidalt arutelu alguses mulle tundus, et me kõik oleme justkui ühest poliitilisest perest, panin mõned märksõnad siia raportisse kirja, kuid ja ma olen nõus sellega, et see ei peegelda kõik seda, et justkui sotsiaalsed teemad pole üldse olulised siin kojas muidugi me peame rääkima ka eelarvepoliitikast, äh, peame rääkima investeeringutest, majanduse taastumisest. ja ma olen osaliselt nõus äh, ka osaliselt sellega, mida ütlesid Itaalia kolleegid, iga kord, äh, kui räägitakse sotsiaalvaldkonna teemadest kogu Euroopa Liidus, siis see tundub olevat nagu patsientide keskmine kehatemperatuur haiglas, jah, mõned, mõnedel on olukord parem, teistel väga kehv nii et just seetõttu ma ootangi teiepoolseid ettepanekuid. kui ma vaatan varasemaid aastaid, siis võib tulla kolm kuni viis tuhat, viissada ettepanekut, nii et me saame kõiki neid teemasid hiljem veel arutada ka variraportööridega, variraportööridega kohtumistel ja kõik see Rensiga seonduv ja mm, ühisraha küsimus, äh, te võite ju ise rahvasaadikutena kuula-, äh, kuulamise korraldada, mina hea meelega tulen kohale, kuulan äh, ühisraha kohta arutlusi, kuid praegu see euroteema küll ei puutu selle raporti teemasse, aitäh. Thank you uh,, then aitäh nüüd ähm, tähtaeg muudatusettepanekuteks. Neid saab esitada ainult inglise keeles, neljateistkümnes detsember äh, kell äh, kuus. ja tööhõivekomisjonis vastuvõtt kakskümmend viis kuni kakskümmend kuus äh, jaanuar ja täiskogul tuleb äh, see teisele sessioonile veebruaris. kuna me oleme või nagu me oleme juba ka öelnud, on võimalik tulla nende teemade juurde tagasi ka hiljem, homme kui siis, kui meil on ühiskoosolek, oli see esmaspäeval või? nii, aga siis läheme edasi järgmise päevakorrapunkti juurde, see on number kümme, üksteist kuni viisteist. ja siin on tegemist arvamustega, mis puudutavad kahe tuhande viieteistkümnenda aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmist, puudutavad Euroopa Liidu üldeelarvet, aga ka äh, agentuuride eelarveid, mis on meie komisjoni pädevuses, äh, Euroopa Kutseõppe Arenduskeskus, Euroopa Elu- ja Töötingimuste Parandamise äh, Fond ja EU-OSHA samuti. proua Harkinit kohal ei ole siis äh, teie, proua Tooma, saate sellest äh, meile rääkida ja annangi sõna teile. aitäh, äh, proua Harkini nimel puudutan päevakorrapunkte kümme kuni viisteist ja annan meie seisukoha kõigi äh, nende eh, eh, eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta. Cedafopi ning ETA puhul eh, kontrollikoda on leidnud, et tehingud, mis puudutavad raamatupidamist kaks tuhat viisteist, need on seaduspärased ja seisuga kolmkümmend üks detsember kaks tuhat viisteist äh, need kanded on äh, korralikult esitatud, proua Harkin äh, on arvesse võtnud ettepanekud selles osas, mis puudutavad EU OSHA-t ja ja seda, mis puudutab ka teisi agentuure näitab äh, üles valmidust teha koostööd teiste Euroopa Liidu agentuuridega ja see toob endaga kaasa paremad tulemused kõikide agentuuride jaoks. ta tervitab seda, et on süstemaatiliselt tehtud enam koostööd, äh, tehtud CEDAFOP-i äh, ning ETA vahel ning äh, võetakse arvesse ka seda ühist äh, lähenemist detsentraliseeritud agentuuride vahel. ja nüüd vaatame lühidalt neid agentuure eraldi. Äh, EU osa osas oleks enam vaja tähelepanu pöörata tööohutuse teemadele ja enam pöörata tähelepanu ka Euroopa Liidu strateegilisele äh, raamistikule kaks tuhat neliteist, kaks tuhat seitseteist tööohutuse vallas. samuti tuleks erinevad äh, ainetega kokkupuudelimiidid üle vaadata. kahjuks ei ole kahe tuhande neljanda aasta personalieeskirjaga siin, on siin teatud äh, lahknevusi ja nüüd, kui räägime Eurofondist, äh, siis äh, siin äh, on üldistest eesmärkidest hästi kinni peetud ja päris hea kokkulepe on Iirimaa ja fondi vahel saavutatud. samuti on tehtud edusamme sellega, kuidas on nelja-aastast programmi elu rakendatud ja järjepidevalt on läbi viidud uuringuid, erinevaid projekte, Sedafopi, Sedafopi ja Eurofondi puhul on ähm, see täitmise määr olnud äh, kõrge, äh, kolmkümmend, üheksakümmend kaheksa koma viis protsenti ja ähm, on antud, äh, koostatud poliitilise analüüsi ja seal oma vastavas valdkonnas proua Harkin samuti leiab, CDFOP on oskuste valdkonnas väga oluline ja samuti analüüside koostamisel ja see uute os-, uusoskuste ähm, kava koostamine. ja Euroopa koolitusfondi puhul äh, samuti esimesest jaanuarist kaks tuhat viisteist ähm, perioodiga on, on, äh, see kõik on kooskõlas ähm, personali eeskirjadega, üheksakümmend kuus protsenti on äh, see täitmise määr ja see on äh, see kõik, mis on ähm, välja toodud äh, töökavas, seda kõike on täidetud. Äh, siin samuti näiteks turvalisuse teema on oluline ja loodetavasti ka need hinnangud viiakse lõpule õigeaegselt ja kui me räägime üldeelarve täitmisest kaks tuhat viisteist, siis proua Hargin leiab, et veamäär viis koma kaks protsenti, kuigi tegemist on väikese ähm, kahanemisega võrreldes eelmise, eelneva aastaga on endiselt äh, liialt kõrge ja selle ähm, vähendamiseks paneb ta ette, et äh, liikmesriikidel oleks enam äh, infot kättesaadav selleks, enne kui tagasimakset hakatakse teostama ja et seda infot siis ka asjakohaselt kasutataks. ja siis oleks võimalik seda veamäära vähendada kahe koma nelja protsendi võrra. kui nüüd kontrollikoja soovitusi arvesse võtta, siis komisjon peaks kasutama oma kogemusi perioodist kaks tuhat seitse kuni kaks tuhat kolmteist ja peaks ka neid abikõlbulikkuse reegleid seal arvesse võtma ka järgnevaks perioodiks ja selle alusel oleks võimalik siis koostada ka juhtnööre liikmesriikidele, kuidas lihtsustada äh, ja kuidas vältida liialt keerukaid ja koormavaid reegleid. ta on ka avaldanud muret, et ka aasta kaks tuhat viisteist lõpuks vähem kui kakskümmend äh, protsenti äh, ametitest, mis ähm, vastutavad äh, struktuurifondide rakendamise eest, olid paika pandud ja sellega lükkusid edasi ka toimingud kahe tuhande neljateistkümnendast aastast, aitäh. Thank you uh, for that and uh... aitäh. ja kuna meid siin nii vähe kohal on, ma loen lihtsalt ette ka selle aja äh, kava. Äh, muudatusettepanekute äh, esitamise tähtaeg on neljateistkümnes detsember kell kaksteist. komisjonis vastuvõtmise päev on kahekümne viies jaanuar juhtivas komitees kakskümmend kaks kuni kakskümmend kolm märts tuleb see äh, hääletusele ning vastuvõtmine täiskogul on ette nähtud kahekümne kuuendal kuni kahekümne seitsmendal aprillil. aga nüüd annaksin sõna Helga Stevensile, kes tahtis midagi öelda selle päevakorrapunkti kohta. nii et äh, proua Stevens, palun. Yes. Thank you for giving me the chair. I'm not, I'm not, you are, yeah. No, no. No. Okay. Thank you for giving me the word, chair. Uh, apologies for the aitäh, et mulle sõna andsid, äh, vabandust äh, segaduse tekitamise pärast, äh, ma loen selle avalduse ette Brite kolleegi nimel, kes kahjuks ei saanud ise kohale tulla ja ta ütleb, et ta tänab raportööri tehtud töö eest ja ta nõustub paljude punktidega, mis on siin tõstatatud. mul oli hea meel, et veamäär tööhõive ning sotsiaalküsimustes on vähenenud, eriti arvestades suuremat veamäära, mida me nägime kahe tuhande neljateistkümnenda aasta eelarve täitmisel heakskiidu andmisel. kahjuks aga on see veamäär endiselt äh, liiga kõrge ja lisaks sellele on veel ka teisi momente, mida Kontrollikoda on tõstatanud ja nagu proua Harkin välja toob, on suur risk asjade edasilükkumisele, eelarve täitmisele ja ähm, võrreldes seda ka perioodiga kaks tuhat seitse kuni kaks tuhat kolmteist eelmise programmiperioodi lõpus äh, räägiti sellest, et peaks viivitusi vältima äh, rakendamisel ja meie fraktsioonile on väga murettekitav, et olukord on tegelikult halvenenud. me toetame Kontrollikoja üleskutseid äh, üle vaadata rakendusmehhanismid struktuuri- ja investeeringufondide puhul ning tuua sisse lihtsustavaid meetmeid. ECR tervitab äh, tulemustele suunatud äh, poliitika väljatöötamist äh, ja mul on hea meel, et Kontrollikodagi on selliseid indikaatoreid asunud arvesse võtma oma hinnangutes. me sooviksime ka, et edasi liigutaks just selles suunas agentuuride puhul ECR on, ECR on alati olnud seisukohas, et äh, selles äh, agentuuride süsteemis on praegu puudusi ja siin on ähm, palju võimalusi ähm, eelarve vallas kokkuhoiuks. siin on äh, võet-, algatatud ähm, ka ettevõtmisi selleks, et leida, millised võiksid olla sünergiad agentuuride vahel, kuid palju enam võiks selles vallas ära teha. tahaksin tänada proua Harkinit selle põhjaliku käsitluse eest ja et see kindlasti esitab ka mõned muudatusettepanekud, seda selles vaimus, äh, nagu minu sõnavõttena kõlas. ja jään ootama kohtumisi kolleegidega. see oli siis kolleeg Bashiri äh, sõnavõtt. aitäh, proua esinaine! Stevens for being here. aitäh, proua Stevens, siia tulemast. meid ei ole siin väga palju enam kohal, nagu te näete. ja minu ettepanek oleks, et lõpetame koosoleku praegu. on veel üks päevakorrapunkt, mis vajab arutamist, kuid ma ei usu, et, et on mõtet seda punkti arutada siis, kui nii vähe inimesi on kohal. Teie olete raportöör, proua Stevens, aga ma teeksin ettepaneku, et te saate võimaluse et te saate siis võimaluse esitleda oma ettepanekuid siis, kui rohkem kolleege on kohal. nii et loodetavasti siis järgmine kord muudatusettepanekute tegemise tähtaeg on neljateistkümnendal detsembril ning hääletus ei toimu enne jaanuari lõppu. nii et äh, tõesti ei ole mõtet, kui siin on kolm saadikut kohal. jääda nüüd siia ja jätkata selle koosolekuga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 sellepärast et nii vähe kolleege on kohal, aga ma siiski arvan, et võib-olla võiksime siiski mõelda seda muudatuste ettepanekute tegemise tähtaega, neliteist detsember, mis on järgmisel nädalal. see tähendab ju seda, et mul tegelikult ei olegi võimalik oma ettepanekuid esitleda enne muudatusettepanekute äh, tähtaega, nii et äkki te siiski annaksite mulle võimaluse kohe sõna võtta ja sellest rääkida? okei okay., so thank you, chair jah, olgu, hästi. aitäh, proua esimees. ma räägin Marrakechi lepingust ja kõigepealt aitäh komisjonile ettepaneku eest, mida puuetega inimeste organisatsioonid toetasid, eriti just Euroopa Pimedate Liit. suur tänu ka raportöörile selle eest, et ta tõesti kogu aeg ütles, et me peame võimalikult kiiresti selle küsimuse läbi vaatama on täiesti vastuvõetamatu, et äh, need, kes ei saa lugeda raamatuid, nende jaoks jäävadki raamatud äh, äh, kättesaamatuks. see ei ole mitte ainult inimõigus, nii nagu on ÜRO inimõiguste, puuetega inimeste konventsioonis kirjas, vaid me peame hoolitsema sellest, et kõigil on võimalik saada juurdepääs trükikirjale. raamatud ei ole mitte ainult tähtsad õppimiseks, vaid nad aitavad meil kujundada ka meie maailmapilti mina sellepärast leian äh, määruse kohta järgmist ja ma keskendungi põhiliselt sellele, mis on ka kirjas Marrakechi lepingus. näiteks viites seitse räägitakse ainult juurdepääsust, aga aga puuetega inimeste õiguste konventsioon öö, äh, ütleb seal palju rohkem ja sellepärast mina oma muudatusettepanekus toon selle ka välja. peale selle tuleks ka õpiraskustega inimesed äh, kaasata, sest mitte ainult düsleksiaga inimestel ei ole raskusi äh, traditsiooniliste raamatute lugemisega ja oma muudatusettepanekutega soovin hoolitseda ka selle eest, et nii internetis kui ka äh, tavainformatsioonile on juurdepääs, arvestades ka sellega, et informatsiooniväli areneb kiiremini kui seadusloome ja me tegelikult ei tea, mis saab raamatutest järgnevate aastate jooksul. ning lõpetuseks, minu arvates on väga tähtis ka puuetega inimeste organisatsioonide seisukoht panna komisjoni ettepanekusse. ja seda tuleks teha järgmise viie aasta jooksul ning mis puudutab äh, direktiivi kaks tuhat üks murd kaks tuhat üheksa murd EÜ, siis äh, tähendab, ma rääkisingi kõigepealt äh, sellest kuueteistkümnendast päevakorrapunktist, nüüd lähen direktiivi juurde ja direktiivile tehtavad ettepanekud on sarnased äh, määrusele tehtud ettepanekutega. jällegi tahan toonitada seda, et nii internetis kui ka tavainfo peaks olema kõigile juurdepääsetav ja vaadates Marrakechi lepingu definitsiooni, siis tuleb ka komisjoni definitsiooni laiendada äh, ka nende kaudu tõttu, kellel on näiteks füüsiline puue ja nad seetõttu ei saa raamatut näiteks käes hoida. ja peale selle põhiõiguste harta keelab ära diskrimineerimise puuete pärast ja mina arvan, et see on väga tähtis tegur, kui me räägime sellest direktiivist ja selle vastuvõtmisest. ja jällegi ma leian, et on väga tähtis, et puuetega inimeste organisatsioonid oleksid menetlusse kaasatud ja ma saan väga hästi aru Euroopa Pimedate Liidust, sest neil on minu arvamuse üle väga hea meel ja ma loodan, et teil on võimalik seda kurssi, mis mina olen valinud, toetada. aitäh! ja aitäh, kolleegid, teile ka! Thank you for being here aitäh siia tulemast! aitäh tehtud töö eest! meil ei ole ilmselgelt võimalust äh, muudatusettepanekute tähtaega midagi teha, see jääb neljateistkümnendale detsembrile ning äh, võtame siis vastu kahekümne viiendal ja kahekümne kuuendal jaanuaril siin tööhõivekomisjonis selle vastu ja hääletus õiguskomisjonis, vastutavas komisjonis toimub siis kolmekümne esimesel jaanuaril. see tähendab, et oleme päevakorra ammendanud, koosolek on läbi. ma olen veendunud, et äh, tuleme nende küsimuste juurde tagasi nii või naa ja eriti just punktide kümme kuni viisteist juurde päevakorras. võib-olla on see osa siis nendest aruteludest, mida me peame Strasbourgis, kus meil toimub äh, kohtumine koos äh, äh, majanduskomisjoniga, nii et kui on küsimusi, mis vajavad veel lahendamist, siis seal on võimalus seda teha. eriti just nende küsimuste osas, mida me ei saanud äh, läbi arutada nii, nagu me seda tavaliselt teeme siis, kui meil on piisavalt saadikuid ka siis majas kohal. kohtume uuesti. Äh, ma väga vabandan, aga sellised töötingimused ei ole tõesti head, nii et ma teen ettepaneku, et täname proua Stevensit tehtud töö eest ja tuleme päevakorrapunktide kümme kuni viisteist juurde tagasi siis nii või naa, siis kui toimuvad meie enda äh, komisjoni koosolekud äh, Strasbourgis järgmisel nädalal, nii et suur tänu tulemast!